siis saame minna seitsmenda päevakorrapunkti juurde, kus hakkame rääkima ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruandest. paraku pean nüüd palju rääkima, aga olen raportöör, nii et midagi pean ütlema alustuseks. tegemist on teise mõttevahetusega sellel teemal, minu raporti teemal. ma tahaksin kõigepealt tänada kõiki, kes on oma panuse andnud teksti koostamisse, eriti variraportööre sain kolmsada üheksakümmend kaheksa muudatusettepanekut raporti projektile. Need esitatud muudatusettepanekud toetavad meie jätkuvaid jõupingutusi, kaitsmaks mitmepoolset süsteemi, geopoliitilisemat Euroopa Liitu ja meie üldise julgeolekupoliitika põhimõtete üle kinnitamist. paljud on te-, on teinud ettepaneku, et Euroopa Liit peaks olema tõhusam ja tõsiseltvõetavam tegija maailmas, tuleks tõustada uusi instrumente selleks, et suurendada sidudust, sidusust ja võimekust. sain ka päris palju muudatusettepanekuid, mis räägivad Euroopa Parlamendi rolli tugevdamisest äh, äh, välis- ja julgeolekupoliitika, laienemispoliitika vallas, kaasa arvatud Lääne-Balkani riikides, äh, naabruspoliitika kohta esitati päris palju muudatusettepanekuid, eriti mis puudutab idapartnereid ja, ja NATO tulevase rolli kohta samuti. ja mõned muudatusettepanekud tegelevad Ida-Aasia tõusvate majandusjõududega ja uute ohtudega, millega Euroopa Liit peab pidevalt tegelema, nagu küberturvalisus, hübriidohud ja kliimamuutused. hetkel töötan kompromissmuudatusettepanekute kallal, tagamaks, et see strateegiline raport saaks kokku sidus ja ma loodan variraportööride konstruktiivsele koostööle, meil toimub variraportööride koosolek, see on kavas kahekümne kaheksanda novembri hommikul Strasbourgis siis neljapäeval. nii palju minu poolt ja tahaksin kuulda teie arvamust kolmesaja üheksakümne kaheksa esitatud muudatusettepaneku kohta. ja esimesena saab sõna härra Lopes sotsiaaldemokraatide nimel. Xabi. Gracias um.... suur tänu, härra esimees, nüüd ei, me ei lasku küll detailidselt kõikidesse muudatusettepanekutesse, tahaksime siiski paari asja öelda. nüüd äh, esiteks äh, tänada raportööri ja komisjoni esimeeste töö eest ja tänu koostööle ja äh, läbirääkimistele kindlasti suudame me jõuda väga hea raportini. nüüd äh, paar asja, mida meie tahame siin pakkuda oma muudatusettepanekutega. kõigepealt loomulikult Euroopa Liit kui oluline panustaja rahusse maailmas nii et siin ühelt poolt Euroopa Liidu eh, diplomaatia, eh, ka kõrge esindaja, tegemist on kasulike tööriistadega ning ka töö, mida teeb Euroopa Parlament selle kõige nimel. nüüd teiseks, väärtused, millel tugineb meie välispoliitika, neid tuleks rõhutada. tekstis viidatakse selle poolt, viidatakse väga tihti sellele, et on ähm, multilateraalsus ja teiselt poolt, et maailm, mis tugineb reeglitele, jah, me oleme sellega täiesti nõus ja on olulised rahvusvahelised organisatsioonid, kes hetkel on sattunud aga ohtu, aga me tahaksime pakkuda seal veel midagi muud, näiteks ka ähm, Agenda kaks tuhat kolmkümmend, Pariisi äh, kokkulepe, äh, NATO äh, naiste roll rahu tagamise protsessides ja nii edasi ja tahaksime ka rääkida sellest, milline on praegu olukord, nimelt et olukorras maailmas on väga keeruline äh, klassikalised julgeolekuohud, kuid ka hübriidohud, uued fenomenid, kliimamuutus, äh, mis äh, ja muud ohud, muuseas ka institutsionaalsele stabiilsusele ja nii edasi. ja lisaks ka suurte võimukeskuste vaheline konkurents, Euroopa Liit peab selles kontekstis suutma hakkama saada ning neljandaks mainime ka paari küsimust, mis on pigem, pigemini piirkondlikud ja piirkondadevahelised, mis meie arvates puutuvad asjasse just Euroopa välis- ja julgeolekupoliitika kontekstis. nüüd territoriaalne terviklikkus stabiilsus ja koostöö Pärsia lahe piirkonnas näiteks jällegi väga oluline on selles hulgas, sealhulgas ka tuumakokkulepe Iraaniga. ja lisaks on ka see piirkond, kus on väga suur ebastabiilsus, nii et põhimõtteliselt oleme me nõus raportööri tööga ja kindlasti tänu koostööle oleme me valmis, suudame me jõuda hea raportini, mis arvestab ka Euroopa Parlamendi nägemust. aitäh! Thank you, Xavi Lopez, looking for. suur aitäh, Xavi Lopez, jah, ootan huviga neljapäeva hommikut Strasbourgis ja edasi palun Hilde Vautmans. suur tänu, härra esimees ja raportöör. eelmisel korral ma tegelikult juba ütlesin seda, et tegemist on jah, kindlasti olulise tööga ning ka praegu, kui asub ametisse uus komisjon, peame meie Euroopa Parlamendina ikkagi ütlema selgelt välja, millised on meie prioriteedid ja lisaks rääkima ka sellest, mida on vaja muuta. nüüd meie keskendume mitmele eri punktile, kõigepealt see, et on vaja tõelist Euroopa Liidu suunda, me peame tegutsema ühtsemalt, solidaarsemalt ja seeläbi oleksime me tugevamad. ja et peame tegutsema ka strateegiliselt ning me peame, saame tegelikult sellisena näida väljaspool Euroopa Liitu vaid siis, kui me teeme seda Euroopa Liidu sees ja kui me lähtume meie omaenda väärtustest. nüüd kolmandaks, me ei peaks nõudma mitte ainult nii-öelda pehmet Äh, jõudu, soft power'it, vaid me ei peaks kartma arendada Euroopa Liidu poliitikat ka teistes suundades ning peame koordineerima paremini meie poliitikat nii väliselt, Euroopa Liidu väliselt kui ka Euroopa Liidu siseselt. nii et jah, välisteenistus peab tegutsema proaktiivselt ja ennetavalt. ühtlasi on meil tarvis kaasata Euroopa Liitu aktiivsemalt, muuhulgas äh, ka äh, põhja- ja lõunanaba küsimustesse, nii et äh, jällegi julgeolekupoliitika seisukohast on see põhimõtteline küsimus mõned küll väidavad, et igaüks saab ise hakkama, aga tegelikult on see meie arvates ikkagi põhimõttelise tähtsusega partnerlus. suur aitäh, Hilde! nüüd äh, järgmist kolleegi ei ole, nüüd äh, Jérôme Rivière, palun. idee. jah, äh, härra esimees, meie kommentaarid kindlasti ei üllata teid, aga jah, teie töö on olnud suurepärane ja rõõmuga lugesin seda. nüüd meie märkused äh, lähtuvad sellest, et me tahaksime säilitada ikkagi liikmesriikide äh, pädevuse. aluslepingutes on ette nähtud, et äh, välis- ja julgeolekupoliitika, Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika lähtub ühehäälsusest ja seega ei saa siin äh, tungida Euroopa Liidu liikmesriikide suveräänsusesse ja seega peame me olema väga ettevaatlikud, teie räägite, et on soov liikuda föderaalsuse suunas, aga ähm, ja soodustada nii palju kui võimalik on kvalifitseeritud häälteenamuse kasutamist kuid loomulikult peavad rahvusparlamendid saama teostada kontrolli kõikide nende otsuste üle, mis tehakse ÜVJP raames lõppkokkuvõttes peame lähtuma me liikmesriikide vahelisest koostööst ja sellel põhjusel me ei näe, et meid kirjeldab Euroopa Liidu autonoomne strat-, strateegiline autonoomia, millest siin räägitakse. Teie ja meie seega liik-, muudatusettepanekutest räägime ikkagi ühehäälsusest ning ei saa lubada seda, et surutakse Euroopa Liidu poliitikat peale mõnele liikmesriigile. nüüd siin räägitakse Euroopa Liidu võimekusest tegutseda sõltumatult eh, julgeoleku välispoliitika valdkonnas, aga meie tahaksime rõhutada siiski liikmete, liikmesriikide vahelist koostööd. ja me oleme selle vastu mis väidab, et äh, tihe koostöö NATO-ga on vajalikum praegu kui kunagi varem ja meie usume, et sõltumatu julgeolekupoliitika tähendab ikkagi seda, et me ei lähtu sellest, mida ütleb NATO. ja me ei taha, et välisteenistus asendaks äh, liikmesriikide diplomaatilised teenistused ning et eemaldutaks Euroopa rahvaste põhimõttelistest muredest, aitäh! suur aitäh, Jerome! ECR, Anna Fotiga, palun! suur tänu, härra esimees, raportöör! suurepärane töö, mille olete siiani ära teinud. ootan huviga kompromissmuudatusettepanekuid. kindlasti ei ole lihtne välis- ja julgeolekupoliitika ja ka julgeoleku- ja kaitsepoliitika äh, aasta aruannet koostada. ometigi jään ma positiivseks ja lootusrikkaks. me suutsime tegelikult leida ikkagi konsensuse muuhulgas ka kõrge esindaja osas ja kuulamine jääb ikkagi, kuulamine ikkagi toimub, nüüd kindlasti tuleb lahendada ka välispoliitilisi küsimusi nüüd selle uue parlamendi aja, ametiaja jooksul. ja kindlasti pärast tõsist tööd Strasbourgis usun ma, et me jõuame kompromissideni tänan. suur aitäh, Anna. kuue fraktsioonist ei ole siin kedagi, tundub, et kõik on Soomes. ja nüüd siis Rahvapartei, härra Sikorski ja siis ähm, kolleeg Pasescu. suur tänu, härra esimees, loodetavasti ei ja loodetavasti siis jah, te mõistsite Washingtonis nii ka sama, mida mina, ehk siis erinevused demokraatide ja vabariiklaste vahel äh, tähendavad küll seda, et nad on nõus ühes asjas, ehk siis Ameerika Ühendriigid on silmitsi äh, suure probleemiga, milleks on Hiina Rahvavabariik. ja nende jõupingutused, et äh, olla siis kõrgemal kui Hiina, toet-, seda toetavad nii vabariiklased kui ka äh, demokraadid. nüüd Ameerika Ühendriigid üritavad meid veenda, et me näeksime Hiina küsimust samamoodi ja seda siis eksportides äh, ja peale surudes Ameerika Ühendriikide õigusalaseid ja, ja finantsalaseid reegleid, jah, loomulikult Hiina on äh, nii ehk naa olulisem, mida me iganes ka mõtleks äh, Ameerika Ühendriikide praeg-, praegustest juhtijatest, siis on neil ikkagi siin äh, täiesti iva sees investeeringud, mis tegelikult ei ole mitte niivõrd ärilise väärtusega, kuivõid strateegiliselt tehnoloogia mis on äh, reeglite rikkumise kaudu nüüd põhimõtteliselt äh, varastatult Euroopa ettevõtetelt. aga ühesõnaga, seega oleks minupoolne soovitus ja ma paluksin teie toetust muudatusettepanekule üks, kolm, seitse ja kolm, viis, kaheksa. meil võiks olla selline vabatahtlik foorum, kus me saaksime jagada infot ja jälgida investeeringuid, kaubavooge ja äh, tehnoloogia siiret nendest äh, huvipakkuvates riikides. ja nii me siis äh, suudaksime tagada selle, et meie konkurendid ei edesta meid siin ebaõiglaselt jah, loodetavasti siis ka õnnestub teie muudatusettepanek sisse võtta, aga loomulikult on vaja variraportööride toetust sellele, aga jah, olen üsna optimistlik. Diane Pasescu, palun. härra Pasescu. suur tänu, härra esimees kõigepealt tahaksin teid õnnitleda teie väga huvitavate mõtete puhul, mis teie raportis sees on, jah. paljud minu muudatusettepanekutest tegelikult lähtuvadki teie raporti aluspõhimõtetest. muudatusettepanekud lähtuvad ühest ideest, nimelt see, et me tahaksime suuremat selgust ja jõulisust meie ühises välis- ja julgeolekupoliitikas. ma ütleksin, et selle raporti peamine sõnum sõ-, just nimelt seisnebki selles Euroopa Liidu strateegilises autonoomias, mida siin nii väga vaja on. niikaua, kui meil on killustunud julgeolekupoliitika, äh, mängime me järjest vähe, väiksemat rolli öö, äh, otsustes, mis tehakse rahvusvaheliselt. nii et mina usun, et meie välispoliitika peab olema ühtne. me peaksime soojendama üles suhted vane, vanade liitlastega ja arendama neid ka uute liitlastega. Need kõik on väga hea ideed ja head ideed ja need kindlasti öö, äh, peaksid öö, ka edasiarendamist leidma. nüüd konsolideerida meie äh, suhteid Ameerika Ühendriikidega ja muidu ka transatlantilisi suhteid, sealhulgas siis ka Kanadaga, on loomulikult äh, üks väga väärtuslik äh, meie jaoks nüüd paraku, aga siiamaani on tehtud avaldusi, mis on olnud ebaküpsed ja Euroopa Liidu liidrid on need ka küsimärgi alla pannud, nii et seega oleks siis parem konsolideerida meie suhteid transatlantiliselt ja seda läbi minu muudatusettepanekute. nüüd siis kokkuvõttes, kui meil on endiselt välispoliitika killustunud, siis Euroopa Liit kaotab järjest enam rahvusvahelisel areenil ja Euroopa Liit ähm, mitte enam ei tooda ise poliitikaid, vaid järgib poliitikat, mida teevad Ameerika Ühendriigid, Hiina, Venemaa. nii et Euroopa Liidul ei jää muud üle, kui lihtsalt äh, siis kannatada nende mõjude all ja üks sõnavõtja veel. suur tänu, tahaksin kõigepealt õnnitleda teid hästi koostatud raporti puhul, kuid ometigi on siin paar asja, mis äh, konservatiivsest äh, eurorealistlikust vaatenurgast äh, ei ole võib-olla päris see, kõigepealt kui vaadata ajaloolisest seisukohast Euroopa Liitu, siis Euroopa Liidu õigus on just nimelt see, mis tagab ka Euroopa Liidu liikmesriikide sõltumatuse. nüüd mina tahaksin teha muudatusettepanekud, mis puudutavad vetoõigust nõukogus välis- ja julgeolekupoliitika teemadel, ehk siis äh, vetoõiguse ärakaotamine ja kvalifitseeritud häälteenamuse juurde jäämine. nüüd äh, siin me näeme, et on soov justkui tsentraliseerida Euroopa Liitu ja riikide pealinnad jäävad siit täiesti kõrvale. Äh, see on aga täiesti demokraatlik, kui otsustada nii, nagu on iga riigi rahva huvides, nii et tahaksin teha siin üleskutse kaaluda võimalust et pigem võiks olla siin äh, rohkem see valitsust vahel, valitsuste vaheline lahendus, aga jah, üks oluline osa on siin ikkagi äh, ühtsus ehk siis äh, ühtsus meie eesmärkides. see on aga nii tihedalt seotud äh, meie riikide suveräänsusega ja mina olen igasuguse suveräänsuse äh, vähendamise vastu ja kindlasti toetavad mind siin ka teised liikmed. suur aitäh! ja kahekümne kaheksandal novembril, neljapäeva hommikul Strasbourgis ootan seda momenti huviga loodetavasti suudame me läbi võtta võimalikult suure hulga muudatusettepanekuid nendest, mis esitatud on, ahveti hääletus leiab aset neljandal detsembril ning täiskogule läheb see kolmeteistkümnendast kuueteistkümnenda detsembrini. ja nüüd lähme kohe edasi, edasi julgeoleku- ja kaitsepoliitika aastaaruande juurde ja jällegi istun siin mina ja pean sõna võtma, sellepärast et raportöör Arno Dejean palub vabandust, et ta ei saa siin täna viibida ja on palunud võtta sõna tema nimel ja seda ma ka teen ja loen siis nüüd ette selle, mida ta öelda on soovinud. härra Danjean vabandab, et ta siin täna kohal viibida ei saa, ta esitas julgeoleku- ja kaitsepoliitika aastaaruande Äh, mõned nädalad tagasi ja äh, liikmed võtsid sõna äh, tol päeval. rohkem kui viissada muudatusettepanekut on esitatud erinevate fraktsioonide poolt. hetkel veel muudatusettepanekuid tõlgitakse, käesoleva nädala lõpuks peavad need olema kättesaadavad, siis võtab härra Danjan läbi kõik muudatusettepanekud ja kohtub äh, võimalikult ruttu juba järgmisel nädalal Strasbourgis variraportööridega, et rääkida läbi need tekstiosad, mis, millesse on esitatud kõige rohkem muudatusettepanekuid. loomulikult arvestatakse kõikide erinevate muudatusettepanekutega, härra Danšan loovib, et variraportööridega toimub koostöö konstruktiivselt, et jõuda hästi tasakaalustatud tekstini hääletusele läheb teema neljandal detsembril ja täiskogule läheb see teema jaanuaris, nii et minu oma siis äh, detsembris ja Ahno oma läheb siis jaanuari täiskogule, jah? või mõlemad siis detsembris? jah. nii et minu raporti üle hääletatakse ikkagi detsembris ja härra Danšani raport siis jaanuaris ja see paneb mind üllatama, sellepärast et tavaliselt käivad need ikkagi korraga. okei okay,, well, we'll figure out in the hästi, selle siis äh, selgitame välja, kolleegid. see oli siis härra Danšani avaldus. palun, teil on sõna, kes soovib algust teha? härra Kubilius, palun. Äh, teen lühidalt julgeoleku ja kaitsepoliitika aastaaruanne, jah, palju häid mõtteid. minu soovitus siis. kuigi jah, me oleme ise esitanud väga palju muudatusettepanekuid, oleks ikkagi järgmine, et vähemasti uustulnukatele siin Euroopa Parlamendis on üks küsimus mis nõuab võib-olla veidi selgitustööd ehk see nii-öelda strateegiline autonoomia. see on muutunud siin äh, väga populaarseks ja jah, me mõistame seda, me ei ole otseselt selle vastu, aga ikkagi oleks vaja selgust selles osas, et mida me selle all mõistame. millal on vaja Euroopa Liidul strateegilist autoneem-, autonoomiat ja millal on vaja NATO-t? Ehm, teinekord jääb äh, mulje, et me räägime mingisugusest unistusest, mis kunagi ei teostu. et kas Euroopa Liidu strateegiline autonoomia tähendab äh, seda, et see on meil muuhulgas ka näiteks äh, tuumarelvade ja küsimuses. me peame ikkagi mõistma, et NATO on võtmetähtsusega, rääkides Venemaa äh, tuumajõu vastasest tegevusest näiteks, nii et me peame ikkagi rääkima sellest, et mida me mõtleme, milline on eesmärk sellel strateegilisel autonoomial, millal me seda kasutaksime, nii et kui see oleks selgem, siis oleks kindlasti väga hea suur aitäh, aga nüüd on siis küsimus lahendatud, nii et mõlemad raportid lähevad jaanuari täiskogule, see oli minu viga. ja vabandan, et kõigepealt andsin sõna härra Kabiliusele, kuigi me tegelikult peaksime alustama variraportööridest, aga kuna Arnold ei ole siin, aga siis nüüd on igal juhul sõna härra Arakovatšil. räägin ungari keeles, mis on minu emakeeleks Mint az SND részéről a Shadow Reporter. Sotsiaaldemokraatide nimel võtan mina sõna variraportöörina. me esitasime suure hulga muudatusettepanekuid, aga see tegelikult ei tähenda, et meie koostöö härra Danšaniga ei saaks olla konstruktiivne ja äh, sõbralik. teen lühidalt neli väikest punkti, kui lubate, mis on meie jaoks eriti suure tähtsusega. esiteks. hetkel ümbritsevad meid konfliktid ja probleemid. väga oluline on seega, et Euroopa Liidu ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika võimaldaks veelgi suuremat integratsiooni, nii et kui me oleme killustatud, kui me jätkame selliselt, siis me ei saa kunagi praegus maailmas valitsevate probleemidega hakkama. nüüd Lääne-Balkani riigid. ärgem unustagem, et kahekümnes sai alguse suure konfliktiga, mis tegelikult äh, algaski ju Lääne-Balkani riikidest. ja et äh, seal on äh, etnilised konfliktid ja nii edasi ja kui seal mingisugune tühimik jääb, siis täidab selle kohe Vene Föderatsioon, nii et seega on väga oluline, et me pööraksime erilist tähelepanu Lääne-Balkani riikidele. nüüd kolmandaks, me rääkisime siin hübriidohtudest. julgeoleku- ja kaitsepoliitika aruandes peaksime pühendama äh, sellele erilist tähelepanu ja viimase teemana kvalifitseeritus häälteenamusega töötakse poliitika Euroopa Liidus hoopis paremini, aitäh! suur tänu! ja järgmine kõneleja keda ei ole kohal. ja siis Jerome Rivet, palun ID äh, nimel. aitäh, esimees. samas vaimus, mis eelmise raporti puhul ehk siis äh, suurepärane tulemus, väga meeldiv lugeda, kui alusfilosoofia on sama, ja mis tõi kaasa sama tüüpi muudatusettepaneku, ehk siis meie muudatusettepanekud äh, tahavad tagada liikmesriikide suveräänsuse äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitika osas, mis on suveräänse riigi pädevuses, sõjaline suutlikkus, planeerimine ja tulevane kaitsefond, see kõik meie arvates on täiendav katse Euroopa Komisjoni poolt äh, omandada need pädevused, mis peaksid olema eksklusiivselt liikmesriikidel ID fraktsioon toetab pigem koostööpõhimõtet äh, riikide vahel, oleme seda juba ammu näinud, kui edukas on olnud Airbusi näide näiteks, kolleegid. sel, see ei oleks täna praktiliselt võimalik. Euroopa Komisjon üritab kõige järele valvata, kõike reguleerida ja kontrollida, niimoodi ta lämmatab liikmesriikide algatused. seega esitasime mitmed muudatusettepanekud, mille eesmärgiks on asendada strateegilise autonoomia mõiste koostöö mõistega liikmesriikide vahel, oleme vastu ka kaitse äh, ja kosmose peadirektoraadi loomisele komisjonis tuletame meelde, et strateegilised valikud liikmesriikides, eriti mis puudutab vajalikku relvastust ja varustust, on liikmesriikide pädevuses ja nagu Albert Camus ütles, et asjade valesti nimetamine suurendab maailma hädasid, seega räägiksime liikmesriikide geostrateegilisest kontekstist ühe kandidaatriigi kontekstis, kelle käitumine on ohtlik ja destabiliseeriv. viimastel nädalatel oleme palju sellest rääkinud, ehk siis Türgi. me soovime, et Euroopa Kaitsefond asendataks nõukogu juhtimisel ja et tegemist ei oleks mitte ainult sõja, rangelt sõjalise äh, kasutusega, vaid pigem oleks suudetud satelliitide luure küber, küberkuritegevuse vastase võitlusele, terrorismile. ma olen kindel, et paljud meie muudatusettepanekud on tervemõistuslikud ja on vastavuses olemasolevate lepingutega ja loodetavasti on meil võimalus seda kõike äh, arutada ja teid ka veenda meie muudatusettepanekute õigsuses. We... aitäh teile ja enne kui jätkame, ma tahaksin öelda, et tere tulemast siia meie erilistele külalistele, nemad istuvad meie saali tagaosas. tahaksin öelda tere tulemast siin religioonide vahelisele äh, delegatsioonile Gruusiast, äh, õigeusu kirik, moslemite kogukond, Armeenia õigeusu kirik ning ka juudi kogukond Tbilisis on siin esindatud. suur aitäh, et tulite meie koosolekule loodetavasti on teil rõõmus visiit äh, Brüsselisse ja tahaksin öelda ka suur aitäh teile teie panuse eest, äh, mille olete toonud äh, geopoliitiliselt niivõrd väljakutsuvasse regiooni. Gruusial on väga palju sõpru, teie olete aidanud rahu ja stabiilsuse tagamisele seal ja te olete meie komisjoni sõbrad, aitäh! ja nüüd annan sõna järgnevalt meie Gruusia sõbrale Mihhail Kaaler, palun. jah, tõsi on, see ei ole küll praegune teema, aga mul oli võimal-, on võimalik õhtusöögi ajal öelda tere tulemast meie külalistele ka minu poolt Rahvapartei äh, koordinaatorina äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitika küsimustes äh, on minul ka olnud au teha konstruktiivseid parandusettepanekuid sellele raportile. tahaksin tulla tagasi ühe teema juurde veel kord, mis on strateegilise autonoomia mõiste. loomulikult see sõnapaar tahab poliitilist definitsiooni, sest tegemist ei ole õigusterminiga aga poliitiline definitsioon praeguses olukorras on äh, ilmselt selge, et kui meie ees on olukord, kus Euroopa Liit kui selline otsustab äh, aktiivseks muutuda ning lepib kokku NATO-ga, et äh, kasutada NATO võimalusi ja härra Erdogan on siin äh, vastupidisel arvamusel, siis ta ei ole, ta ei taha olla aktiivne Balkanis, äh, Lääne-Balkani riikides äh, või mujal, siis ta saab ähm, teistmoodi käituda, aga tal on võimalik praegu panna veto, blokeerida ka meie tegevus, kui meil ei ole teatud äh, vahendite äh, hulka ja võimekust äh, Euroopa Liiduna toimida ja sõltume täielikult NATO-st. strateegiline autonoomia tähendab mulle ka see, seda, et meil on piisav tööstuslik baas tootmaks seda, mida meil on vaja, et endale ise vajalikud vahendid toota. see tähendab minu jaoks strateegilist autonoomiat ja need on ainult kaks aspekti, mis selle suure äh, sõnapaari taha mahuvad. aga tahan selgelt öelda ka äh, ning toetada märkusi, mida tegid teised kolleegid, nimelt ühtse äh, välis- ja julgeolekupoliitika kontekstis, ütleb kõneleja, selleks, et olla olulised peame me jõudma kvalifitseeritud häälteenamuse kasutamise juurde. mitte selles mõttes, et iga enamus võiks sundida liikmesriiki ähm, minna äh, sõjalisse konflikti, kus see liikmesriik ei taha osaleda. selge on. mitte äh, isegi ühehäälsuspõhimõttel ei oleks võimalik kedagi sundida konflikti astuma Äh, ühelgi äh, ÜJKP missioonil, äh, kui riik ei taha, selge. aga konstruktiivsel moel, kui sellised poliitikad on, need, kes ei taha osaleda, võivad jääda erapooletuks ja lasta teistel liikuda edasi, see oleks konstruktiivne lähenemine. ja ka suveräänsuse osas, teate, mis see tähendab, see ei ole võimekus seda öelda, mida te tahate, vaid ka seda rakendada. ja suveräänsus üksinda tähendab ähm, mitte tähtis olevikut. kes oleks tähtis, kui te üksinda käitute ja toimite? Te võite oma äh, rahvuslippe lehvitada, aga äh, see ei tähenda mitte midagi, te ei suuda tegutseda üksi. suveräänsust saab ainult äh, ellu kutsuda ühtsel moel, meil on vaja kriitilist massi koos. suveräänsust on võimalik ainult tervikuna ja koos rakendada. ja niimoodi äh, toetaksin ma neid muudatusettepanekuid tekstis, mis viitaksid kvalifitseeritud häälteenamusele üleminekut. see oleks minu panus, aitäh. okei okay,, thank you, Mihhail Gala. aitäh. Äh, Charlie Vaimert soovib veel sõna. ja, ja veel üks kõneleja. Charlie, palun esimesena. suur tänu teile mina tahaksin äh, vastata praegu härra Kaaleri väljaütlemisele suveräänsuse kohta. mina arvan, et ainukene viis oma äh, suveräänsusse äh, kasutamist ei ole see Euroopa Liidule üle and-, anda riikidevahelisel koostöötasandil riigid, eh, kes ei ole nõus samm-sammult eh, loobuma oma eh, sõjavõimust. desarmeerimispoliitika on Rootsis ja Saksamaal, minu ja teie koduriigis olnud teistsugune, aga see ei vasta praegusele vajadusele ja võib-olla me peaksime hoopis teisiti lähenema ja ütlema, et liikmesriigid ise ei suuda üksikult midagi mõjutada ja mis puudutab kvalifitseeritud häälteenamuse kasutamist, siis te võimaldate siin üksikutel riikidel äh, teisi üle parda visata, aga ma tahaksin äh, kuulda siin liikmetelt, kes tahaksid selgitusi äh, nende kontseptsioonide kohta, mida siin raportis on kaasatud. ja sealhulgas ka Euroopa Liidu strateegiline autonoomsus, mida siin taodeldakse, kas Euroopa Liit peab olema valmis rahvusvahelisel moel käituma ja toimima. kas Euroopa Liit suudab või peab paralleelseid ähm, äh, julgeolekustruktuure rakendama NATO kõrval? Äh, me peame saama aru, äh, mis siin üldse öeldakse, muidu ei, mm, teeb see väga rahutuks. siis ühtne jagatud äh, vastutus Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, ma tahaksin teada täpselt, kuidas see siis töötab meie kontekstis, kas see tähendab, et äh, nõudmisi esitatakse Brüsselist, kas äh, toimub sõdurite värbamine, kas on Euroopa relvajõud loomisel, mida siin ka viidatakse, seda on vaja selgitada kõike niimoodi, et mured ei leviks Euroopa rahvaste hulgas And... Uh, aitäh, jah. Mm, kolleeg Sikrovski, palun. mina tahaksin äh, vastata nendele kolleegidele, kes äh, äh, oma rahvussfääri toetavate julgeoleku- ja kaitsepoliitika küsimustes, ma tahaksin öelda, et kolmekümnendatel meil oli selline suveräänsus ja ma ei ole kindel, et me tahame seda katset korrata, see ei olnud hea kogemus meile ja Jeromile, kas te arvate, et minu kodulik Poola äh, tema riiklikud huvid on peidus Kesk-Aafrika Vabariigis, Malis, Tšaadis, kõik need äh, kohad, mis on tegelikult Prantsusmaale tähtsad. meil ei ole. ja me ei saadaks mitte kunagi oma sõdureid sinna, nagu me oleme seda teinud Euroopa Liidu missioonidele, kui me ei arva, et me oleksime ühises peres siin, äh, kus Äh, üksteise eest seistakse ja seistakse ka nende asjade eest, mis meie julgeolekule on tähtsad. selles ongi Euroopa Liidu kokkulepe kui selline. nii et kui te tahate olla, olla suveräänsus selles äh, vaatepunktis, siis ärge üldse lootkegi, et meie teid aitama hakkame, kui teil vaja. ja siis soovitaksin raportöörile ka seda, et Euroopa lahingugruppide äh, kontseptsioon pärast paljusid aastaid on läbi kukkunud, sellepärast et meil on olnud väga palju hädaolukordi, neid pole kunagi kasutatud, siis ne-, tundub, et midagi on neil viga. ja ma tahaksin äh, paluda teie toetust seega minu muudatusettepanekutele, mis panevad ette, et peaks muutma need lahkerühmad äh,, lahingurühmad mitte rahvuspataljonide osaks äh,, vaid et neid peaks rahastama Euroopa kaitse-eelarvest, mis oleks siis äh, Euroopa mm, äh, ülemkogu äh, kontrolli all ja sealt tuleks käsuliin ning oleks vabatahtlikud liikmesriikidest mm, sinna kaasatud ja sealt oleks meil võimekus, mis päriselt ka poliitiliselt oleks võimalik kasutada sellises häire- ja hädaolukorras, mida me praegu ette näha ei suuda võib-olla. aitäh! kas on veel sõnasoovijaid? tundub, et üks vastus Jeroomi poolt ja siis peame selle päevakorrapunktile joone alla tõmbama. vastaksin lühidalt. olen pisut üllatunud sellest, kuidas see küsimus nüüd püstitati selles osas, et paljud Euroopa riigid osalevad missioonidel Sahara aluses Aafrikas, see tundus olema, tundub, et te süüdistate meid uuskolonialismis. see on üllatav, tuletan heale kolleegile meelde, et üks põhjus, miks me seal üldse osaleme, on see, et me tahame võidelda selle vastu, et meie territooriumile saabuks islamiterrorism, nii et ma olen veendunud, et Poola sekkuks igal juhul, sest ka nende turvalisus, ka nende kodanike turvalisus on oluline võidelda terrorismiga kõikjal, kus see võrsub ja levib. ma arvan, et see on siiski oluline kohustus. okei okay., I think we will leave it there. ma arvan, et äh, tõmbame joone alla, ütleb esimees Arno Dajon ootab äh, oma variraportorite kohtumist äh, täpselt sama pinevalt nagu mina ise. hääletamine, nagu öeldud, neljandal detsembril Ahvetis ning täiskogul jaanuaris. nii nagu kavas ette nähtud, jõuame kaheksanda päevakorrapunktini, muud küsimused minu poolt midagi ei ole, loodetavasti teie poolt ka mitte. järgmine kohtumine või järgmised koosolekud siis äh, Ahvetil kaks eh, erakorralist eh, koosolekut enne järgmist korralist, nimelt neljandal ja viiendal detsembril Brüsselis. ühtne Ahvet-Sede kohtumine eh, käesoleval neljapäeval, kahekümne esimesel novembril üksteist kolmkümmend kuni kolmteist, selleks, et vahetada arvamusi Jean-Pierre Lacroix'ga, kes on rahuoperatsioonide allsekretär ÜRO-s aga Rahvapartei kolleegid ei ole kindlalt kohal, on praegu teada, ning ühtne Ahvet TV Troa kohtumine Strasbourgis järgmisel esmaspäeval, kahekümne viiendal novembril kella seitsmest poole üheksani, et vahetada arvamusi Oleksandr Sofiga, kes on Saharovi äh, auhinna saaja kaks tuhat kaheksateist. nüüd jõuame me tänase Ahveti äh, komisjoni koosoleku lõppu äh, Rahvapartei, Sotsialistide Renew, äh, ECR, ID koordinaatorid, palun jääge siia saali ja ülejäänud äh, on ka äh, oodatud, sellepärast et komisjonide esimeeste konverentsi kiri tuleb lõpule viia ja Gruusia külalistele soovin ilusat õhtut Brüsselis ning kahe minuti pärast jätkame